Kolleginnen und Kollegen, bitte um Entschuldigung, dass ich verspreche. kallid kolleegid, ma väga vabandan, et ma hiljaks jäin, aga siin olid noored äh, Ukraina parlamendisaadikud äh, minu kontoris, nad jõuavad ka kohe siia. meil toimus väga tõsine arutelu Minski lepingu üle arengute üle sealses piirkonnas samamoodi. ma ise käisin nädalavahetusel Kiievis ja rääkisin seal ka presidendi ning teiste asjaosalistega. me teame, kui raske on olukord äh, Ukrainas, kui raske on inimestel seal reforme läbi viia, samal ajal kui käib sõda, aga sellegipoolest tuleb meil tähelepanu pöörata sellele, et reformiprotsess jätkuks aga nädalavahetusest me juba rääkisime praegu, nii et äh, ja me teame, et Euroopa Parlamendi jaoks ei ole vastuvõetav see, mis juhtus täna proua Savtšenkoga. me ei ole kohtuotsusega nõus, sellepärast et tegemist on poliitilise otsusega ja see ei põhine tegelikel asjaoludel ja sellepärast lubage mul, kui olete nõus, äh, selle äh, otsuse vastu protesteerida ja et me teeme seda avalikult, nii nagu ka seda on lubanud teha Euroopa Parlamendi president. ma näen, et keegi ei protesteeri selle vastu, siis just niimoodi teemegi. kas keegi soovib protesteerida päevakorra vastu? ei nii et juhataja teadaanded on mul sellega nüüd tehtud ja läheme kohe meie arutelu juurde proua Tšatševaga, kes on Bulgaaria Rahvuskogu esimees ja Kagu-Euroopa koostööprotsessi parlamentaarse assamblee esimees samuti. siia on tulnud ka parlamentaarse assamblee delegatsioon, mul on väga hea meel, proua esimees, et te olete täna siia jõudnud. me enne rääkisime juba ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee esimehega minu kontoris, samamoodi ka OECD ja ODIHR-i esindajatega me oleme vägagi huvitatud sellest, et Euroopa Parlamendi ja teie organisatsiooni vahel ähm, käivituks väga tihe koostöö, tihe koostöö, mis oleks äh, seotud ka meie jõudude ühendamisega, võitlemaks demokraatia institutsioonide väljaarendamise eest igaüks nokitseb omaette ja väga vähe on meil koordineeritud koostööd ja ma arvan, et mõistlik tööjaotus ja koostöö aitaks meil leida lisavahendeid just nende riikide jaoks, kus seda on vaja ja seal oleks siis võimalik ka rohkem saavutada, sellepärast on mul väga hea meel, et me saame täna ka teiega arutelusid pidada. ja võib-olla veel enne suvepuhkust peaksime me korraldama ka ühise kohtumise OECD Parlamentaarse Assamblee, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ja teiega selleks, et me saaksime konkreetseid kokkuleppeid sõlmida. aitäh siia tulemast ja sõna on teil, palun. Благодаря ви, господин Брок. Уважаеми господин председател на Комисията по външни политики. Suur tänu, härra Brock, lugupeetud liik-, komisjoni liikmed, väliskomisjoni liikmed, lugupeetud parlamendiliikmed, head kolleegid liikmesriikide parlamentidest, parlament, Kagu-Euroopa koostööprotsessi parlamentaarse assamblee liikmed, lubage mul kõigepealt tänada selle võimaluse eest, mida te mulle täna pakkusite, et me saame käsitleda Kagu-Euroopat siin arutelude raames nende arutelude raames, mida korraldab siis Euroopa Parlamendi väliskomisjon. kui nüüd poliitiliste teemade juurde minna, siis alati tuleb mõelda nende väljakutsete ja probleemide peale. toon ühe näite. poliitilise stabiilsuse puudumine Kagu-Euroopas aina kasvab kuna rändekriisi valguses piirkonna riigid ei suuda sellega toime tulla. valitseb seisukoht, et riigid ei saa selle väljakutsega hakkama. seetõttu räägitakse isolatsioonist, Äh, poliitilisest isolatsioonist ja selline veendumus pälvib üha enam toetust. ütlen ausalt, ma jagan kõikide parlamentide esindajate seisukohti, kes on meie parlamentaarse assamblee liikmed, et Euroopa perspektiivile Kagu-Euroopas alternatiivi ei ole. me kõik seisame silmitsi ühiste ohtudega, piirkonna riigid seisavad silmitsi ohtudega, mis tulenevad praegusest olukorrast, Musta mere piirkonna muutustest ning äh, ebastabiilsusest Põhja-Aafrikas ja seetõttu tekib küsimus, kui meil ei ole ühist seisukohta, kuidas tõhusalt nende väljakutsetega toime tulla, siis äh, mida teha? räägin kõigepealt, rääkisin kõigepealt väljakutsetest, aga valin nüüd pisut optimistlikuma tooni ja räägin sellest Euroopa mõõtmest. Kagu-Euroopa koostööprotsessi parlamentaarne assamblee loodi kakskümmend aastat tagasi. alates maist kaks tuhat neliteist äh, sai assamblee pisut ametlikuma vormi, võtsime vastu algdeklaratsiooni, kodukorra reeglid lisaks on parlamentaarne koostöö järjest tugevnenud ja meie jaoks on väga oluline äh, sõlmida ametlikud suhted ka Euroopa institutsioonidega ja eelkõige just Euroopa Parlamendiga, kuna ka meie oleme parlamentaarne assamblee. miks see siis on nii oluline meie assamblee jaoks? kui vaadata geograafiliselt, siis see piirkond, mida me esindame, hõlmab riike, riike, kus seos Euroopa Liidu institutsioonidega on üsna erinev, sellised riigid nagu Kreeka, Rumeenia või Bulgaaria on Euroopa Liidu liikmesriigid, aga teised riigid on potentsiaalsed võimalikud kandidaadid ja on veel üks rühm riike, mis puudutab laienemisriike ning seetõttu, et oma varasemaid eh, kohustusi täita, vaadates ka meie alg-, loom-, alu-, asutamisdokumente, räägiksin, kuidas tulevikus koostööd tugevdada, vahetada infot, millised on meie ühised head tavad, selleks, et saaksime tulevikus veelgi koostööd teha täna oleme kogunenud siia, et olukorra üle arvamusi vahetada, aga meil on veel üks punkt päevakorras, nimelt kas me saame paika panna mingi tõhusama koostöövormi institutsionaalsel tasandil. tahaksin teid tänada senise koostöö eest, ühelt poolt suur tänu ka liikmesriikide parlamentidele, kes on parlamentaarses assamblees esindatud ja samamoodi suur tänu Euroopa Parlamendile, kordan üle, et me ei, meie arvamused ei lahkne oluliste teemade puhul, mis on need ühised äh, poliitikad ja suunad, mis koostööd tugevdaksid dokumendi allkirjastamine, mis iganes selle dokumendi pealkirjaks ka saab, ei ole asi, asja eesmärk iseenesest. eesmärk on ühiste poliitikate paikapanemine, mis on suunatud Euroopa mõõtme suurendamisele Kagu-Euroopas just institutsioonide tasandil. tänases delegatsioonis on esindajad Bosnia-Hertsegoviinast, Moldovast, Rumeeniast, Kreekast ja Kosovost. Kosovo on meiega just hiljuti liitunud riigi, Serbia ja Makedoon-, Serbias ja Makedoonias käivad, on praegu käimas valimis, valimised ja arutelude käigus kolleegid nendest riikidest kindlasti võtavad osa ja väljendavad oma seisukohti, mis on nende ootused äh, parlamentaarse assamblee ja parlamendi tugevdatud koostöö osas ning äh, parlamentaarse assamblee esimehena lubage mul nüüd tutvustada tänase arutelu üldraamistikku. räägin kõige olulisematest teemadest ja väljakutsetest meie piirkonnas. selge on, et see rändesurve on oht stabiilsusele. kõik parlamentide esindajad meie arutelude käigus, mis täna toimusid, keskendusid vajadusele luua ühiseid lähenemisi probleemi lahendamiseks. kui selline ühine lähenemine valitakse, siis peame vastama ka Euroopa Liidu reeglitele. seetõttu on äärmiselt oluline, et regiooni riigid paneksid paika ranged piirikontrollid et nad saaksid oma varasemaid kohustusi täita ning et saaks ka tõhusalt kohaldada vastuvõtulepinguid. parlamentaarse assamblee liikmed on veendunud, et see kokkulepe, mis sõlmiti eelmisel nädalal Türgi ja Euroopa Liidu vahel, oli äärmiselt vajalik, aga me oleme jätkuvalt veendunud, et pikk tee on veel minna selleks, et Äh, õigusraamistikke ühtlustada, et nad vastaksid Euroopa Liidu ja rahvusvahelisele õigusele. seetõttu me usume, et ühtse rändepoliitika paikapanemine on äh, tegevus, millele mingit alternatiivi ei ole. see on üks väljakutsetest, millega tegeleb ka meie parlamentaarne assamblee, äh, kuivõrd me oleme regionaalne jõud ja see on probleem ka Euroopa Parlamendi jaoks. toon välja ka meie jaoks olulised prioriteedid, mis ei puuduta ainult Bulgaaria rahvuskogu, vaid äh, meie parlamentaarset assambleed tervikuna. nimelt liikmesriikide vahelise suhtluse parandamine, äh, transpordi, energia, seoste parandamine, taristu parem sidusus piirkonnas. kui me võtame vastu meetmeid nendes valdkondades, siis eh, on need suunatud tööhõive parandamisele, noorte tööhõive parandamisele eelkõige ja ka kõikide riikide elatustaseme tõusu parandamiseks meie majanduskomisjon, taristu ja energiakomisjon on käsitlenud neid teemasid juba mõnda aega. raporteid ja resolutsioone on vastu võetud, mis äh, võtavad arvesse ka õigusakte, mille parlament, komisjon ja nõukogu on heaks kiitnud ja samal ajal oleme arvestanud ka nende probleemidega, mis on seotud energiaturu liberaliseerimisega ning energiatõhususe tugevdamise ja energiasõltumatuse toetamisega meie piirkonnas. ja see on meie jaoks äärmiselt tähtis teema. lubage rääkida veel ühest olulisest teemast meie jaoks, nimelt võimalus ja vajadus Kagu-Euroopa koostööprotsessi parlamentaarse assamblee rollist äh, piirkonnas. kõik assamblee liikmed lähtuvad sellest Euroopa mõõtmest ja nagu ma juba ütlesin, kõik ei ole parlamendi, Euroopa Liidu liikmed, mõned on, need, kes on äh, Euroopa Liidu liikmed, on jaganud oma kogemusi nende riikidega, kes valmistuvad liituma ja koostöö puhul peavad pingutama nii assamblee liikmed kui ka parlamendi liikmed ja oluline on siin ka väliskomisjoni panus. ma olen veendunud, et kui me teeme koostööd, siis saame luua väga tõhusa partnerluse. parlamentaarse assamblee eesistuja roll läks Bulgaaria kätte ja tegime ettepaneku sõlmida ühine kokkulepe. kutsusime seda kokkuleppeks vastavalt meie kodukorra reeglitele kuidas me seda dokumenti ka nüüd ei nimetaks, võib-olla vastastikuse mõistmise memorandum või leping, kokkulepe, oluline on see lõpptulemus, et selle kokkuleppega pannakse paika tulevased poliitikad, et me saame paremini üksteisega kontakti hoida ja et meil on selline püsiv eh, kanal Euroopa Parlamendiga lugupeetud härra Prokk, suur tänu, et vastasite minu saadetud kirjale, mille saatsin eelmisel sügisel Sofias toimunud konverentsi käigus. sellega käivituski meie koostöö. praegusel hetkel vaatame erinevaid koostöövõimalusi, nagu näiteks ühised täiskogud, kogemuste vahetused, aga ma leian, et igal juhul on see väga hea samm edasi, mis äh, tugevdab äh, Kagu-Euroopa koostööprotsessi parlamentaarse assamblee nähtavust Euroopa tasandil, kui me suudame tulevikus parlamendi abiga ja parlamendi ekspertide abiga luua ka tegelik institutsionaalse koostöövormi sellest on abi kõikidele piirkonna riikidele ning eelkõige on sellest abi kõigile meie kodanikele. sissejuhatuses keskendusin nendele murepunktidele, millega piirkond silmitsi seisab, aga lõpetan optimistlikuma noodiga. kõik parlamentaarse assamblee liikmesriigid usuvad, et Euroopa Euroopale mingit alternatiivi ei ole ja seetõttu eeldame, et Euroopa Liidu institutsioonid jagavad meie püüdlusi kui see puudutab riike, mis soovivad liituda või juba liitunud liikmeid, kui me räägime varases etapis kogemuste vahetamisest, mis võimaldab meil luua õigusriigi põhimõtetest lähtuvat äh, süsteemid meie riikides ning tagada majanduskasvu. majanduskasvu on vaja kõikides piirkonna riikides. lubage mul veel kord tänada teid selle võimaluse eest, et saame täna siin parlamentaarse assamblee ja teie komisjoni liikmete vahel arvamusi vahetada, aitäh! suur tänu, proua esimees, suur tänu teie selgituste eest, meil on väga hea meel teie sõnumi üle ja kõigepealt saab sõna härra Kovatšev, palun. tere tulemast, proua Tsatševa tere tulemast äh, meie komisjoni Euroopa Parlamendis. Teie esindate siin Kagu-Euroopa koostööprotsessi parlamentaarset assambleed, sest olete selle esimees. ja te väga õigesti ütlesite, et parlamentidevaheline koostöö on väga tähtis ja et on väga tähtis kogemusi ja tavasid äh, vahetada, sest niimoodi on võimalik parlamentaarset järelevalvet parandada koostöö Kagu-Euroopas on tähtis, sellepärast et see aitab sealse piirkonna riike äh, saamaks üle minevikus, äh, minevikku pärandatud äh, probleemidest. see on tegelikult meie ainsaks meetmeks, millega meil on võimalik koostööd ja stabiilsust tagada kõik see, millest te rääkisite, kõik need koostöövõimalused, kokkulepete ja memorandumite allakirjutamine Euroopa Parlamendiga on tõesti üpris tähtis. see kõik äh, peegeldab ka meie ühiseid eesmärke. aga kuna kõik teie delegatsiooni liikmed on kohal, siis tahaksin teie käest küsida järgmist. see võib-olla on kaudne küsimus, aga ma olen siiski huvitatud ka äriettevõtete koostööst, sest kõik need riigid, mis on võtnud kursi Euroopa Liidule ja soovivad teha koostööd, ei peaks tegelema kõikide nende ülisuurte tõketega, mis tulenevad sellepärast, et need riigid ise on juba erinevad, et probleeme on ka digitaalsel äh, Äh, ajastul digitaalsete süsteemidega ja samamoodi ka mobiilioperaatoritega. Te teate, et kui liikuda ühest riigist teise, siis tuleb maksta väga palju öö, äh, makse äh, rändlustasude näol. nii et ma tõesti teeksin üleskutse, et kõik need riigid, mis soovivad liituda Euroopa Liiduga, peaksid öö, hakkama ka vastu võtma seadusi, eh, tagamaks ühist digitaalset eh, turgu. ma tean, et võib-olla telekomi ettevõtted on sellele vastu, aga see on tähtis koostöö jaoks sealses piirkonnas ja see oleks suureks sammuks edasi, sest praegusel hetkel see tõesti tõkestab koostööd. ja ma loodan, et koostööprotsess Äh, kujuneb edukaks äh, ning me kohe kindlasti võime olla kindlad, et meie kolleegid teevad teiega koostööd. aitäh ja härra Van Orden! Thank you very much, uh, Chairman, and uh... aitäh, härra esimees, tere tulemast, proua Tšatševa. mina olin kunagi raportöör Bulgaaria edusammude kohta. kolmteist teie organisatsiooni liiget, tegelikult seitse nendest ei ole praegusel hetkel Euroopa Liidu liikmesriigid. Te tõesti olete pidanud siin usaldust tagama äh, heanaaberlikke suhteid ja stabiilsust ja teil on muidugi ka suuri probleeme olnud. me rääkisime nendest probleemidest paar päeva tagasi väliskomisjonis, kui me rääkisime koostöömeetmetest ja äh, sellest, et meil on äh, Rumeenia ja Bulgaariaga pidevalt probleeme, see puudutab just kohtuvõimu ja organiseeritud kuritegevust siis äh, viimase mainitud riikide puhul. mulle tundub, et äh, siin on tõesti teil sarnaseid põhimõttelisi probleeme. energiavarustuskindlus, esiteks äh, see, et paljud sealse piirkonna riigid sõltuvad ühest gaasitarnijast, siis illegaalne relvakaubandus Äh, ma olen veendunud, et olete kindel, et tõesti teie organisatsiooni liikmesriikidel on just probleeme illegaalsete relvadega ja see, mida te ka ise mainisite, pagulaste probleem, mis on tõesti Euroopa kõige suuremaks probleemiks praegu ja eriti just selle Euroopa osa probleemiks, mida teie esindate. ma mõtlesin, et äh, kas te võib-olla oleksite pidanud ka omavahel kokku leppima meetmetes, mida on vaja vastu võtta selleks, et äh, seda suurt kriisi ületada? ja toon siin ühe näite. Euroopa Liit ja rahvusvaheline õigus teie arvates praegu ei ole väga head äh, selle kriisi lahendamisel ja on väga palju neid, kes leiavad, et äh, võib-olla tuleks üle vaadata pagulaste konventsiooni sätted, samamoodi nagu ka Euroopa Inimõiguste konventsiooni sätted. see muidugi äh, on ka osa sellest, kuidas meie kohtleme neid inimesi, kes jõuavad pagulastena Euroopasse ja väga paljud nendest tulevad just äh, kahest riigist, äh, Kosovost ja Albaaniast, mis on ju ka osa teie assambleest, seitsekümmend tuhat äh, Kosovost, kuuskümmend tuhat Albaaniast nimelt on pagulasi. nii et seal on ka tegelikult probleeme ja kas teil on tegelikult ka olemas meetmed selle probleemiga korralikult tegelemiseks? aitäh! aitäh! esimees räägib mikrofonita. aitäh, härra Brock, proua esimees, daamid ja härrad, kallid kolleegid. mul on väga hea meel täna sellel kohtumisel osaleda. ja mul on väga hea meel teiega arvamusi vahetada Kagu-Euroopa koostööprotsessi parlamentaarse assamblee ja Euroopa Parlamendi äh, koostöölepingu üle. Need läbirääkimised, mida siiamaani peeti, äh, aitavad kohe kindlasti kaasa parlamentaarse assamblee töö konsolideerimisele. sellest assambleest saab äh, parlamentaarsete arutelude platvorm ja hakkame tegema ka tihedamat koostööd sealses piirkonnas me vähendame tõkkeid ja kohe kindlasti parandame selle kaudu ja süvendame selle kaudu ka koostööd Euroopa Parlamendiga. selline institutsionaliseeritud koostöö Parlamentaarse Assamblee, Koostöönõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel annab kohe kindlasti uue hoo sisse ka meie ühisele kursile Euroopa suunas. ja ma olen veendunud, et assotsieerimisprotsess ja Euroopaga liitumise menetlus kiirenevad meie koostöö kaudu ja täpselt samamoodi on meil võimalik siis ka oma õiguslikke sätteid paremini kohandada Euroopa õigustikuga ja selle kaudu ka õiguslikku olukorda parandada. paari sõnaga tahaksin rääkida Moldova Vabariigi olukorrast meie riik on keskendunud just prioriteetsetele reformidele ja see on kooskõlas ka meie riigi kodanike ootustega, täpselt samamoodi nagu ka Euroopa Liidu soovitustega. Euroopa Liidu soovitused on ju ka äh, välisasjade nõukogu järeldustes kirjas, need võeti vastu viieteistkümnendal veebruaril kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. kõige tähtsamad valdkonnad on äh, need valdkonnad, ähm, mille on prioriteetsena paika pannud meie valitsus Kisinjaos. see reformi protsess ja kaasajastamisprotsess, selle puhul on väga tähtis vältida mineviku vigu. meie valitsus Kisinjaos on äh, siiamaani arvestanud ja arvestab ka edaspidi Euroopa Liidu abi ja toetusega see koostöökokkulepe, millest me täna räägime, aitab äh, koostöönõukogu liikmetel ka oma taristut just äh, majandus- ja energiavaldkonnas parandada, selleks et nad saaksid kodanike olukorda parandada, vähendada riske ja võidelda kriisi vastu. samamoodi on meil võimalik demokraatlikke põhimõtteid äh, kinnistada ja inimõiguste eest võidelda veel üks punkt, mis on väga tähtis. demokraatlike institutsioonide tugevdamine liikmesriikides. tulge minu koduriigi juurde tagasi. ma võin teile kinnitada, et valitsus ja parlament Kišineus on äh, valmis konkreetseid meetmeid välja töötama me mõtleme tõesti kõikide erinevate võimaluste peale, kasutada seda platvormi, teha majanduslikku ja teha koostööd nii majanduslikus kui ka sotsiaalses valdkonnas ja seda kõike teenides Moldova Vabariigi kodanike huve. suur tänu, et andsite mulle võimaluse sõna saada, suur tänu kogu toetuse eest, mida te olete minu koduriigile andnud. ma leian, et see platvorm on kasulik kõigile, nii parlamentaarsele assambleele kui ka kodanikele meie liikmesriikides, aitäh! esimees mikrofonita. Dankeschön. <laughs> ähm, ich werde auf in Rumänisch reden. Äh, Räägin rumeenia keeles, ütleb kõneleja kallid kolleegid, tulen kohe asja juurde. tegemist on kriisiga, kriisiga, mida me pole mitte kunagi varem sellisel kujul näinud. mõtlen siin pagulaskriisi peale. kahe tuhande üheksandal aastal võeti vastu raport Eurodoki määruse kohta ja seal raportis oli kirjas, et eh, eeskirjade parandamine peaks endaga kaasa tooma ka süsteemi tõhususe ja peaks aitama parandada ka neid raskeid probleeme, eh, mis on paljude liikmesriikide ees, eriti just nende liikmesriikide ees, mis peavad tegelema illegaalse rändega. see oli kahe tuhande üheksandal aastal nii. praegu on arengud võtnud sellised mõõtmed, et me ei suutnud seda endale isegi mitte ette kujutada. on täiesti selge, et seadusandlikul tasandil tuleb midagi ette võtta. Teil on õigus, kui te ütlete, et äh, õiguslikke sätteid tuleb muuta ja seda tuleb teha Euroopa Liidu tasandil. teen teile ettepaneku selle kohta, konkreetse ettepaneku. kõigepealt tuleks praegu pagulastaatuse äh, jaoks leida selged reeglid. peaks olema tegemist siis äh, alalise pagulastaatusega ja peale selle tuleks leida lahendused ka selliste ülemineku olukordade jaoks, nagu näiteks sõda Süürias. viimase puhul võiks siis nõukogu äh, ajutist kaitset tagada. aga minu arvates ei ole see päris õige lahendus. kõige õigemaks lahenduseks oleks see, kui kõigepealt liikmesriigid annavad kohe alguses ala, ajutist kaitset ja pärast seda, kui iga inimese tausta on korralikult uuritud, on võimalik siis ajutine kaitse muuta alaliseks kaitseks, sest väga paljudel pagulastel on vaja ka alalist kaitset. see aga tähendaks seda, et meil tuleks äh, muuta Euroopa Liidu reegleid ning parlament äh, peaks siin tõesti kiiresti otsustama. Bulgaaria rahvuskogu esimees ja meie organisatsiooni esimees proua Tsatseva ütles, et selle nimel tehakse tööd samamoodi töötame ka meie selle nimel. Rumeenia president äh, Klaus Johannis ütles, et äh, sätteid tuleb muuta ja kaasajastada, sest ainult niimoodi on meil võimalik äh, leida ka õiglasi lahendusi. sest õiglane on ju tegelikult ka see, et kaitset vajavad inimesed saavad kaitset õiglane aga ei ole see, et kaitset saavad ka need ainult sellepärast, et nad valetavad oma tausta kohta ma ei taha küll üldistada, aga sellegipoolest ütlen, et Euroopa peab midagi ette võtma ja väga kiiresti. aitäh ja esimees jälle mikrofonita ε, χαίρετε. Χαιρετίζουμε τη σημερινή συνάντηση. Suur tänu, härra esimees. meil on hea meel, et see kohtumine täna kohtub, eh, see täna eh, toimub ning Kagu-Aasia koostööprotsessi parlamentaarne assamblee on meie välisasjade komisjonile väga oluline. nii et me loodame teha ka edaspidi head koostööd. Euroopa Parlament ja asjaomased riigid peavad tegema koostööd euroopaliku protsessi tagamiseks. me oleme alati kõiki neid jõupingutusi toetanud. Euroopa Liidul on praegu käsil mitmetasemeline enneolematu kriis. meil on migrandikriis ja pagulaskriis ning paistab, nagu oleksime me tagasi Teise maailmasõja päevades. meil ei ole mingit alternatiivi, kas me kaitseme oma õigustikku, mis tähendab seda, et me kaitseme ka solidaarsust, inimõiguste austamist ja õigusriigi põhimõtte täitmist, või me valime teise lähenemisviisi iga riik vaatab ise, kuidas saab ja kaitseb ainult enda huve. see tähendab seda, et me peame piirid sulgema. me kas valime ühtse lähenemisviisi ja paneme kuidagi kriisile piiri või väljub kriis eh, igal juhul veelgi rohkem kontrolli alt ja halvab meid ühepoolsed meetmed, näiteks piiride sulgemine, ei ole siiani toonud mitte mingit lahendust. pigem võib öelda, et piiride sulgemine on kaudselt kaasa toonud rohkem probleeme. näiteks Kreekas on palju inimesi, kes nüüd ei pääsegi sealt mitte kuhugi, nad on sinna justkui vangistatud, seal on tekkinud uus enklaav ning seda hoolimata sellest, et Kreeka ja Türgi on saavutanud kokkuleppe me peame tegema paremat koostööd selleks, et Kreeka ja Türgi kokkulepe ka jõustuks. ma olen kindel, et see on võimalik. eelmise aasta septembris lepiti kokku, et pagulased asutast-, asutatakse, asustatakse ümber ja paigutatakse ümber. jutt käis kümnetest tuhandetest inimestest ning paljud liikmesriigid pidid neid vastu võtma, kuid tegelikkuses on ümber asustatud ainult kaks tuhat isikut. kokkuvõttes tahaksime öelda seda, et Kreeka välispiir on Euroopa Liidu välispiir. selle piiri seire tähendaks seda, et me suudame jõustada ja rakendada kõiki neid otsuseid, mida siiani on rändevoogude kontrollimiseks vastu võetud. see peaks äh, kaasa tooma tasakaalu, peaks äh, tagas-, kaasa tooma ka selle, et me rakendame piirivalvet jõulisemalt ja et me samas ei saada tagasi neid isikuid, keda rahvusvaheline õigus ei luba tagasi saata. meie merepiiridel on olukord väga halb ja seetõttu me tervitame voliniku ettepanekut luua Euroopa merepiirivalve, aitäh! aitäh! juba viisteist aastat tagasi tegi parlament selle ettepaneku aga komisjonis ja nõukogus ollakse ikka veel väga aeglased. järgmisena härra Kavusoklu Türgist, palun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bugünkü buradaki toplantımızın... Lugupeetud härra esimees, suur tänu. tänane koosolek on meie jaoks väga oluline see on loodetavasti oluline ka tulevaste lahenduste jaoks, loodetavasti me saavutame mingid lahendused. Kagu-Aasia koostööprotsessi parlamentaarne assamblee on arutanud mitmeid küsimusi, mis on seotud Euroopa lõimumisprotsessiga ja me oleme rääkinud ka erinevatest poliitikatest, mis vastavad Euroopa Liidu vastavale poliitikale. praegu valitseb maailmas pagulaskriis, sellest on nii palju räägitud, et mina sellest enam ei räägi, ma lähen hoopis ühe teise teema juurde. meie assambleesse kuulub ka liikmeid, kes on Euroopa Liidu liikmesriigid, on selliseid, kes on kandidaatriigid ja siis veel selliseid, kes soovivad ja loodavad, et ühel päeval nad võiksid olla kandidaatriigid. kõigi meie jaoks on oluline, et Euroopas oleks stabiilne poliitika ja et hoitakse ära mingisugused uued poliitilised konfliktid. paljud meist soovivad, et Euroopa lõimumisprotsess jõuaks võimalikult kiiresti lõpule ja et oleks tagatud isikute vaba liikumine Euroopa Liidu siseselt. ehk siis kõik, kes tahavad, saaksid Euroopa Liidus vabalt liikuda, see on oluline ka meile. suur tänu, härra esimees kõigepealt soovin ma tänada Kagu-Aasia koostöö, Kagu-Aasia riikide Euroopa Liidu koostööprotsessi parlamentaarse assamblee esimehe sõnavõttu, sellepärast et tegemist on väga olulise koostööga. Kagu-Aasia on regioon, kus on mitmeid väljakutseid ja seetõttu on meil kindlasti vaja parlamentaarset äh, dialoogi ja äh, parlamentaarset äh, koostööd selleks, et aidata erinevaid riike. regionaalsel koostööl on mitmeid praktilisi eesmärke, mis aitavad kaasa Euroopa lõimumisprotsessini jõudmiseni. me peame väga oluliseks seda, et toimuks parlamentaarne dialoog ka nendel teemadel, mis Euroopas on praegu olulised. me oleme seisukohal, et Euroopa dimensiooni tugevdamine nimetatud parlamentaarse assamblee puhul toob kaasa suurema võrdsuse kõigi jaoks. Euroopa Parlament peab regulaarseid äh, ja intensiivseid dialoog teiste parlamentidega ja äh, see on nii paljude riikide puhul. enamik äh, riike, mis kuulub sellesse koostööprotsessi, käib ka pidevalt koosolekutel. mulle meeldiks väga, kui oleks võimalik saavutada tihedam ja regulaarsem koostöö Äh, nimetatud äh, riikidega, Kagu-Aasia koostööprotsessi riikidega, aga ma leian, et need suhted ei peaks alati olema nii ametlikud. meil oleks tegelikult võimalik teha koostööd ka paindlikumas vormis, näiteks läbi viia regionaalseid diskussioone päevakajalistel teemadel, äh, teemal, mis puudutab Euroopaga liitumist või Euroopa Liitu astumist, ja e, võiksime pidada või osaleda ka erinevatel e, regionaalse taseme koosolekutel, mida Kagu-Aasia riigid korraldavad, ma usun, et sellest oleks meil kõigil palju kasu ja see oleks kõigi huvides, aitäh! järgmisena Albaania esindaja. Äh, suur tänu, härra Brock, aga ma räägin inglise keeles. ma räägin inglise keeles, sest Albaania tõlget siin ei ole, tõlget albaania keelest kõigepealt tahaksin öelda, et kõigepealt Rumeenia, siis Albaania ja siis Bulgaaria on äh, saanud juhtida Kagu-Aasia koostööprotsessi parlamentaarse assamblee tööd me oleme teinud äh, rohkem ja intensiivsemat koostööd erinevates valdkondades, näiteks äh, kaitstud paindlikkus ja ka teised küsimused. Bulgaaria praeguse esimehena äh, või esimehe koha täitjana peab väga oluliseks seda, et me teeksime koostööd Euroopa Parlamendiga, sellepärast oleme me täna ka siin välisasjade komisjonis. oleme pidanud parlamentaarses assamblees aru selle üle, kuhu võiksime edaspidi üle viia sekretäriaadi alalise asukoha, aga loodetavasti saab ka meist ühel päeval Euroopa loodetavasti saavad ka teised riigid Euroopa Liidu liikmesriikideks ning siis võiks see koht olla Brüsselis praegu on seda aga ennatlik arutada. ma tahaksin kindlasti öelda paar sõna ka kõige olulisema teema kohta, mis maailmas praegu on ning selleks on pagulaskriis. ma tahaksin omalt poolt tänada Türgit, aga ka Euroopa Liidu, Liitu selle eest, et eelmisel neljapäeval jõuti sellise tähtsa ja murrangulise kokkuleppeni. loodetavasti aitab see tõepoolest edaspidi kriisi lahendada. eelmisel neljapäeval arutati aga ka seda, et Türgit tuleb pagulaskriisi leevendamise eest tänada ja üheks võimaluseks on kiirendada tema lõimumist Euroopa Liiduga. selleks antakse Türgile viisavabastus ja antakse talle ka rahalist abi. ma arvan, et tegemist on hea otsusega ning usun, et räägin kogu meie parlamentaarse assamblee nimel. Euroopa Liit peaks kindlasti mõtlema ka sellele, kuidas kaotada viisanõue Kosovo kodanike jaoks. tegemist oleks väga hea otsusega Euroopa Parlamendi saadik Van Orden äh, rääkis äh, ühest murekohast ja ma tahaksin omalt poolt öelda, et äh, tõepoolest, eelmisel aastal tuli Kosovost ähm, rohkem albaanlasi taotlema Euroopa Liidu liikmesriikidest varjupaika, aga nüüd on see arv hakanud siiski kahanema. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimesel kvartalil see arv kahanes, seda sellepärast, et Albaania, Kosovo ja Euroopa Liit on teinud omavahel suurepärast koostööd kokkuvõttes tahaksime öelda, et on väga hea, kui mõeldakse sellele, et ka Kosovo kodanikel võiks viisanõude võimalikult kiiresti kaotada. tänan. Vielen Dank, Herr Brok, poštovana gospođo Cačeva, predsjedavajuća parlamentarne dimenzije. Suur tänu, härra Brok, härra esimees. lugupeetud proua Cačeva lugupeetud parlament- äh,, Kagu-Aasia koostööprotsessi parlamentaarse assamblee esimees, lugupeetud äh, sõbrad, ka mina kuulun äh, ühe sellise riigi koosseisu, mis parlamentaarses assamblees äh, osaleb ja ma tervitan seetõttu tänast võimalust pidada seda koosolekut, kus meie parlamentaarne assamblee saab Euroopa Parlamendiga kohtuda ning küsimusi arutada olen endine diplomaat, aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kuus osalesin samuti selles koostöös ja siis oli see alles lapsekingades. ometi on, ometi on tegemist väga olulise küsimusega kogu Kagu-Euroopa jaoks ning alguse sai see koostöö siis aastal tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa. siin on mitu olulist küsimust. kõigepealt äh, peaksime me vaatama seda, mida teeb Euroopa Parlament ning andma selle üle ähm, oma riikidele. nagu siin on juba öeldud, on äh, paljud äh, need riigid erinevad, mõned on juba alustanud liitumisläbirääkimisi, on kandidaatriigid, teised aga alles ootavad seda võimalust. ma arvan, et parlamentaarne koostöö võiks nende riikide jaoks olla väga oluline ja on kindlasti prioriteetne eriti puudutab see välisasjade komisjone ja neid komisjone, mis tegelevad Euroopa Liidu asjadega. teisest küsimusest rääkis juba härra Kuukan. ta rääkis äh, olulistest probleemidest, millest kõige valusam on kindlasti pagulaskriis. pagulaskriis on äh, taga, on äh, tabanud kõiki Kagu-Euroopa riike ja see on kindlasti seotud äh, sellega, kus need riigid geograafiliselt asuvad. üks, ähm, üks äh, eesmärke, mida me peame täitma seoses Euroopa Liidu õigustikuga, on äh, Schengeni ala nõudmised, erinevad kahepoolsed kokkulepped, ja muidugi ka kaitse pakkumine neile, kelle elu tõepoolest on hädaohus. me peame austama euroopalikke väärtusi ja tegema nende väärtuste kaitsel ka koostööd. me peame ära kasutama oma parlamentaarse koostöö võimalusi selleks, et edendada ka majanduselu. sellisel juhul on meil võimalik stabiliseerida suhted erinevate riikide vahel. ma olen kindel, et te kõik teate, et on veel mitmeid lahendamata probleeme erinevate riikide vahel, mis kõik kuuluvad just nimelt Kagu-Euroopa regiooni ma loodan, et me võime teha avatud koostööd ja astuda dialoogi, mil iganes see on vajalik. sellisel juhul ja sellisel moel suudame me aidata ka Kagu-Euroopa riike nende teel Euroopa Liidu suunas. Euroopa Liidu laienemisprotsess on üks võtmeprioriteete. natuke hiljem räägime Bosnia-Hertsegoviinast ja ka Albaaniast Te näete siis ise, mismoodi toimub see, kuidas hinnatakse riikide edu, kõigepealt annab Euroopa Komisjon välja oma eduaruande ning seejärel Euroopa Parlament enda oma, suur tänu! Unë do flasë në gjurë Shqipe, besoj që përkthysja e ka parasysh. Räägin oma emakeeles, albaania keeles. T'ju përshëndes të gjithë dhe kõigepealt äh, tervitan teid kõiki kogu südamest. eriti tahaksin tänada ja tervitada assamblee esimeest. kuulasin väga tähelepanelikult tänaseid arutelusid ja austan kõiki sõnavõtjaid ning äh, leian, et sõnavõtud on kooskõlas ilmselt äh, kõikide nende riikide püüdlustega, kes soovivad olla Euroopa liikmed. aga tulen tagasi ühe teema juurde, mis tõstatus seoses Kosovoga. suur tänu kõikidele riikidele, kes toetasid stabiliseerimispakti seoses Kosovoga. eelkõige suur tänu Euroopa Parlamendile, et toetasite seda kokkulepet ning samamoodi ka ka parlamentaarset assambleed ja mul on ka palve Euroopa Parlamentile, nimelt, et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, võimaldaksid Kosovo kodanikele viisavabadust võimalikult kiiresti meie oleme ainukene isoleeritud riik Euroopas, me oleme ainukene riik, mille kodanikud ei saa vabalt mandril liikuda, see on ainukene riik, kus tudengitel ei ole mingeid liikuvusprogramme, äritegevus on raskendatud ja seetõttu on osaliselt takistatud ka meie majandus ning mitmes mõttes see SEFTA kokkulepe, mis allkirjastati mõnede piirkondlike partneritega, ei ole allkirjastatud riikide poolt täiel määral kohaldatud mõnel juhul. nüüd see Kosovo põgenike probleem, põgenikke, keda on seitsekümmend tuhat ma olen sellest äh, arvust teadlik, aga ma tean ka, milline oli varasem olukord, kus Lääne-Euroopa riigid, eriti Montenegro, Albaania, seisid silmitsi ligi miljoni Kosovo põgenikuga, kuigi ma tean, et olukord oli varasemalt erinev võrreldes praeguse olukorraga, ma pean ütlema, et Kosovos on kriminaalsed rühmitused, kes on kasu saanud sellistest arengutest, liikumine Serbiast ja Kosovost ja nii edasi. kriminaalsed rühmitused on seda olukorda ära kasutanud ja nad on soodustanud sellist kosovolaste liikumist ehm, teistesse riikidesse aga pean siiski tunnistama, et Kosovo institutsioonid ei ole valmis sellise inimsurvega toime tulema. ja siin on viidatud ka inimeste vaba liikumise õiguse rikkumisele. see on kõik, mida ma suudan öelda põgenikekriisi valguses äh, Kosovo kohta. olukord on äh, praegusel hetkel muutunud, riigis äh, levib propaganda, enamik inimesi saadetakse Kosovosse tagasi, kes teie riikidesse on tulnud ning inimesed ei põgene Kosovost äh, salaja, nii et võrreldes varasemaga on olukord vähenenud. räägiksin veel kord meie kõik, meie riikide lõimimisest Euroopa Liiduga ja kordan üle, et demokraatlik dialoog Balkanil rahu tagamiseks, eelkõige just Kosovo ja Serbia vahel jääb Kosovo ametivõimude ülesandeks ja me tõepoolest pingutame selle nimel ja seda teevad tegelikult mõlemad riigid, hoolimata sellest, et meil on äh, mitmeid probleeme. ma väga loodan, et Kagu-Euroopa koostööprotsessi parlamentaarse assamblee tegevus saab teie igatise toetuse ja et tegevus on kooskõlas Euroopa Liidu reeglite ning iga liikmesriigi võetud kohustusi ka täidetakse. ma loodan, et Euroopa Liidu liikmesriigid lepivad sellega, Euroopa on meie ühine kodumaa ja me kõik oleme selle osad, aitäh! Soltec. Predsedujoči, hvala za besedo. Eh, Lepo zdrav vsem prisotnim tudi v. suur tänu, et mulle sõna andsite. tervitan kõiki saalis olijaid ja ütlen järgmist. ma arvan, et eh, peaksime rõhutama olulisust, olulist ja seda, kui tähtis on see assamblee ning oluline on ka Euroopa Parlamendi roll selles protsessis, koostöö Kagu-Euroopaga muutub tulevikus üha olulisemaks, sellepärast et me peame lahendama selle rändekriisi. kui me Türgi ja teiste riikidega koostööd ei tee, siis me seda kriisi üleöö lahendada ei suuda peame lahendama mitmeid probleeme, mis puudutavad majandust, inimõigusi, varjupaiga taotlemist ja nii edasi. ja ma leian, et siin saab Euroopa Parlament väga palju ära teha, parlament saab aidata neid riike, kaasates neid äh, sellesse suuremasse Euroopa perekonda. me saame kolleege teistes riikides aidata ja toetada ning ühiselt parema homse poole püüelda. me peame parandama koostööd nende päevakajaliste valdkondade raames, eriti mis on just seotud rändekriisiga. me peame ka tagama, et piirkonnas jääks kestma rahu, aitäh. Уважаеми господин Брок, уважаеми членове на Европейския парламент. härra Brok, lugupeetud parlamendiliikmed, head kolleegid parlamentaarsest assambleest. minu arvates on tänane arutelu olnud äärmiselt kasulik ja suur tänu kõikidele osalejatele. eelkõige tahaksin tänada kõiki väliskomisjoni liikmeid parlamentaarse assamblee esindajaid. selge on, et Kagu-Euroopa probleemid on probleemid, mida käsitleb ka Euroopa Parlament. võin teile kinnitada, lugupeetud parlamendiliikmed, et tänane arutelu muudab meid veelgi ambitsioonikamaks, me soovime pingutada selle nimel, et teiega koostööd tugevdada ja loodame, et see viib ka käegakatsetavate tulemusteni. liik- ning liikmelisus Euroopa Liidus on äh, saavutatav tulemus paljude meie assamblee liikmete jaoks vastaksin nüüd äh, ka mulle esitatud küsimustele. meie ei saa olla see organisatsioon, kes paneks paika, mis on need vajalikud meetmed selleks, et toime tulla kõikide põgenikekriisi poolt äh, tekkinud väljakutsetega, aga me leiame, et võib-olla peaksime mõned äh, praegu levinud uskumused üle vaatama ja ka ja läbi vaatama ka mõned konventsioonid. kui me vaatame rahvusvahelist õigust, äh, Euroopa Liidu õigust, see, mis toimis varasemalt, võib-olla praegu vajab teatud muudatusi. oleme üle võtnud Euroopa Liidu õiguse oma siseriiklikku avikusse õigusesse. üks meie kolleegidest tõi välja täiesti õigustatult, et me oleme muutnud oma varjupaigataotlejate ja pagulaste seadust ja tõepoolest Rumeenia parlament äh, plaanib äh, sarnaseid samme. aga me loodame, et kõik meie organisatsiooni liikmed isegi kui nad on arengus erinevates etappides, teevad tihedat koostööd teiste liikmesriikidega ning äh, osalevad kogu Euroopa koostööprotsessis ja tahaksin südamest tänada kõiki, kes aitasid et äh, tugevdada suhteid meie parlamentaarse assamblee ja Euroopa Parlamendi vahel. võin teile kinnitada, et äh, jätkame tõhusat tööd. selge on, et meie töö on kasulik kõikidele riikidele meie piirkonnas ja eelkõige meie riikide kodanikele. veel kord suur tänu, härra Prokk, selle võimaluse eest, et äh, saan täna siin teiega rääkida ja tõstatada mõningaid teemasid, mis, äh, millega meie parlamentaarne assamblee kogu Euroopa koostööprotsessi raames silmitsi seisab, aitäh! proua esimees, suur tänu teile, suur tänu ka kõigile kolleegidele teie delegatsioonist. ma arvan, et üleüldiselt võime me juba praegu väita, et me soovime selle koostöö käima lükata. suur tänu teile ka selle eest, et te rääkisite kõikidest nendest küsimustest, mis on meie jaoks tähtsad ja mis puudutavad ka pagulasi ning pagulaste puhul lubage mul öelda, et mul on jäänud mulje, et lääne Balkani piirkonnas asuvad riigid, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, on pagulasküsimuses tihti solidaarsemad kui mõned Euroopa Liidu liikmesriigid ja just sellepärast on tähtis, et me selle protsessi nüüd mõistlikus suunas käima lükkaksime. ja ma arvan, et on tähtis äh, mõista ka seda, et äh, pagulasküsimus on üleilmne küsimus, me räägime praegu kaheteistkümnest miljonist pagulasest äh, Süürias ja Iraagis ja nende naaberriikides ja me teame, et sellised riigid nagu Türgi kannavad ühte, äh, kannavad kõige suuremat koormat. tegemist on nii-öelda allikaga ja kui me vaatame nüüd kaarti peale, siis on täiesti, täiesti selge, et äh, see tabab äh, ka Euroopas teatud riike rohkem kui teisi, me oleme kuulnud, et inimkaubitsejad on nüüd järgmisena just Bulgaaria välja valinud selleks, et pagulasi sealt hakata Euroopasse tooma. tegemist on tõesti nagu köiel kõndimisega. me peame mõtlema, et ka Põhja-Aafrikast äh, võivad tulla äh, uued äh, koridorid, kui tuleb kätte suvi ja meri rahulikumaks muutub, tuleb mõelda ka selle peale, kuidas Liibüa probleemi lahendada. me teame, et Liibüa sadamates äh, ISIS juba praegusel hetkel on inimkaubitsejate töö üle võtnud, nii et tegemist on eduka ärimudeliga ja juba sellepärast on väga tähtis, et me teeksime tihedat koostööd just sellepärast äh, suur tänu härra Van Ordenile, kes ütles äh, ka seda ja suur tänu ka Ühendkuningriigile selle eest, et viimasel ülemkogul just Ühendkuningriik väga mõistlikke ettepanekuid tegi ja on lõpuks aru saadud, et isegi mitte Briti saartel ei ole võimalik seda küsimust üksi lahendada, vaid et sõltutakse teiste ees, tegemist on üleilmse probleemiga ja sellepärast on tähtis, et tehtaks koostööd selleks, et nende üleilmsete probleemide vastu võidelda. meil on kuuskümmend miljonit pagulast kogu maailmas. tähtis on tagada rahu, arenguprobleemid Aafrikas, lõpetada, et seda kõike on võimalik teha ainult üheskoos ja võidelda just põgenemise juurde vastu. suur tänu teile siia tulemast ja meil oleks väga hea meel, kui sellel kohtumisel oleks siis ka nii-öelda praktilised tagajärjed ja me saaksime koostööd jätkata. aitäh! Kollegen, wer ist Fleckenstein? kallid kolleegid, kus on Fleckenstein, seal ta ongi. see esimene küsimus oli ka esimeseks valeks siis täna pärastlõunal. päevakorrapunkt number neli, Albaania. meie raportöör, kolleeg Fleckenstein on kohal, hääletame homme hommikul, eks? jah, homme hommikul vara. meil on sada kuuskümmend kolm muudatusettepanekut, ma olen veendunud, et härra Fleckenstein oma seitsmeteistkümne kompromissettepanekuga on leidnud suurepärase lahenduse ja ma palun, et ta teekski meil kõigepealt sissejuhatuse. aitäh, härra esimees kuueteistkümnendal veebruaril esitasi, esitlesin esimest korda seda raportit väliskomisjonis ja siis me seda arutasime. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuust on Albaanial kandidaatriigi staatus ja komisjon ootab nüüd äh, suuri edusamme just viies prioriteetses valdkonnas, selleks et liitumisläbirääkimisi alustada või anda soovitus liitumisläbirääkimiste avamiseks kohtusüsteemi reform on praegusel hetkel Albaania valitsuse kõige tähtsamaks prioriteediks ja väga huvitav on näha et, et äh, üheksakümne protsendi kodanike jaoks ka kõige tähtsamaks reformiks kogu riigis. selle reformiga soovitakse võimalikult äh, kiiresti siis just kohtusüsteemi tööd parandada ja tõhusamaks muuta, aga samal ajal soovitakse mitte silmist lasta ka teisi reformi prioriteete viimase, eelmisel aastal pandi viis äh, reformi prioriteeti paika ja kuni ma, kuna me veebruarikuus sellest juba rääkisime, siis ma neid enam ei maini. sada kuuskümmend kolm muudatusettepanekut tehti, suurem osa nendest tegid äh, variraportöörid. ja suur tänu neile äh, konstruktiivse koostöö eest Mm, koostasime terve rea kompromissettepanekuid, mida toetatakse, need kõik tugevdavad raportit, ainult paaris punktis me ei leidnud äh, ühtmeelt, eriti äh, siis, kui muudatusettepanekud olid suunatud raporti põhiliste sõnumite vastu, nagu näiteks muudatusettepanekud, äh, kus kutsutakse üles liitumisläbirääkimised ära unustama. siis veel Äh, oli ka muudatusettepanekuid, mis ei olnud poliitiliselt tasakaalus, kus äh, üksikud huvid olid liiga selgelt välja toodud, siis nendega oli mul ka probleeme. võib-olla toon ka mõned näited, sest äh, tänases arutelus võivad nad ka rolli mängida. jah, vähemuste kaitse on väga tähtis küsimus. kui me hakkame nüüd igat vähemust siin lõikude kaupa läbi võtma, siis mingil hetkel äh, kaotame me ülevaate ja ei kajasta enam reaalset olukorda riigis ja just sellepärast äh, oli meil ka teatud kohtades eriarvamusi kokku töötasime välja seitseteist muudatusettepanekut, mis arvestavad äh, raporti kõige tähtsamate aspektide ja ka Albaania reformiprotsessi nurgakividega tähtis on, et oleks konstruktiivne poliitiline dialoog Albaanias, eriti mis puudutab ähm, kriminaliseerimisseadusi, äh, kohtuvõimu reformi, haldussüsteemi reformi ja võitlust organiseeritud kuritegevuse vastu. Äh, tuleb kaitsta vähemuste õigusi ja võidelda diskrimineerimise vastu vaatasime ka OSCE ja ODIHR-i raporti kriitiliselt läbi, mis puudutas viimaseid valimisi ja ka, ja seal analüüsitakse samamoodi ka valimisseadusi. kodanikuühiskonna roll, demokraatia roll, liitumine Euroopa Liiduga, need olid küsimused meie jaoks olid kõige tähtsamad. pluralistlik, professionaalne äh, ringhääling on see, mida me kõik äh, põhilise küsimusena välja toome. kahepoolsed äh, head äh, suhted naabritega on meie jaoks tähtsad, Albaania konstruktiivne roll sealses piirkonnas, äh, samamoodi nagu võitles islami äärmusluse radikaliseerumise ja terrorismi vastu. seda on siin ka väga hästi välja toodud variraportööridel ja mul õnnestus välja töötada seitseteist muude kompromissettepanekut ja tegime seda kolmekümne minuti jooksul. isegi kui teatud kohtades on veel väikseid erimeelsusi, siis üleüldiselt on siiski täiesti selge, et meil on üpris ühesugune arvamus selle raporti kohta. ja see näitab, et Albaania on õigel teel, õigel teel Euroopa Liitu isegi kui mõned arvates tuleks seda teha kiiremini, paremini, teistmoodi, tuleb siiski öelda, et kurss on õige ja meil on väga hea meel selliste arengute üle, aitäh! aitäh, härra Kukan järgmisena! aitäh, esimees! suur tänu raportöörile suurepäraste kompromissettepanekute väljatöötamise eest, suur tänu ka hea koostöö eest muudatusettepanekute läbivaatamisel seitseteist äh, kompromissettepanekut, mis katavad ära kõik kõige tähtsamad küsimused. mul on väga hea meel, et see raport on tasakaalus ja lähtub üksmeelest. minu jaoks on tähtis, et see raport toetaks Albaaniat. on reforme, mis riigil tuleb läbi viia ja Euroopa Parlament peaks toetama poliitikuid reformiprotsessiga edasiminekul. ühe kõige tähtsama reformina tulekski välja tuua kohtuvõimu reform mida on kõige rohkem arutatud ja mis on, on ka selles raportis kõige tähtsamal kohal. ja mul on väga hea meel, et me leidsime siin ka sõnastuse, mille osas oleme kõik ühel meelel. Veneetsia komisjon oma raportis paar päeva tagasi tõi välja oma arvamuse ja loodetavasti see aruanne on reformide suurepäraseks juhiseks teistes küsimustes on mul väga hea meel, et me leidsime suurepärased kompromissettepanekud korruptsiooni organiseeritud kuritegevuse kohta, et me tõime välja eh, soovituse OSCE Odiri aruannet eh, läbi vaadata ja mõelda ka, millised järeldused teha sellest valimisreformile üks küsimus, millega mul on väike probleem, see muudutab eh, muudatusi meediaseadustele ja ka avaliku ringhäälingu peadirektori valimiste kohta. mulle valmistavad need viimased sündmused muret, kui avaliku ringhäälingu peasekretäri valimisseadust muudeti. seda ei tehtud äh, eriti üksmeelselt ja ma kardan, et see võib endaga kaasa tuua olukorra, kus äh, ringhääling võetakse poliitiliselt pantvangi me oleme seda näinud teistes riikides, näiteks Makedoonias. ma olen teinud suulise muudatusettepaneku, mis puudutab seda äh, küsimust ja see on siis suuline muudatusettepanek kompromissettepanekule neliteist. tegin veel kaks äh, suulist muudatusettepanekut, mis on faktipõhised. esiteks need äh, dekriminaliseerimisseadus, mis on juba vastu võetud ja sellepärast me peaksime tervitama seda. ja teine, mis puudutab informaatorite rolli seadust, mida siiamaani ei ole vastu võetud, aga mille valitsus on juba välja töötanud, aitäh! aitäh! esimees mikrofonita. Thank you very much, thank you very much. suur tänu, lugupeetud härra esimees. Didn't even notice it, so it's no problem. ma ei pannud tähelegi, olgu pealegi. lubage siis õnnitleda härra Frankensteini raportööri ja kõiki variraportööre selle eest, et nad on välja töötanud niivõrd palju kompromissettepanekuid selle Albaaniat puudutava positiivse edu raporti kohta. ma arvan, et ma võin praegu Helen Kutšuki nimel sõna võtta, tema oli äh, variraportööriks nendes äh, ettepanekutes tunnustatakse Albaania püüdlusi stabiilsuse poole ja äh, konstruktiivsete suhete loomiseks siseriiklikus poliitikas on Albaania samuti saavutanud edu, sest vastab nüüd poliitilistele kriteeriumitele, mis, mida nõuab Euroopa lõimumisprotsess. seda öeldakse ka seitsmeteistkümnes kompromissettepanekus. seal räägitakse sellest, et dialoog on konstruktiivne ja edasipüüdlik ning et seda tuleb jätkata, sellepärast et Euroopa Liidu liikmelisus nõuab kindlasti teatud poliitilisi reforme minu jaoks näitavad need muudatus, muudatusettepanekud ennekõike seda, et Albaania ees seisab veel palju väljakutseid, kuid Albaania valitsus on astunud samme nende väljakutsete seljatamiseks. Albaania peab tegelema võtmeprioriteetidega, et äh, jõuda avatud läbirääkimisteni, peab läbi viima justiitsreformi, peab võitlema korruptsiooniga ning lahendama haldussektoriga seonduva problemaatika kokkuvõttes on väga oluline toetada neid muudatusettepanekuid, kus öeldakse, et vaja on ka mõõdikuid, mille abil tagatakse kõikide etniliste rühmade, sealhulgas vähemuste jaoks poliitilised, sotsiaalsed ja majanduslikud õigused ning see puudutab roomasid ja ka teisi haavatavaid gruppe, aitäh. Šoltes. Spoštovana predsedujoča, eh, predsedujoči, eh, govorim v imenu. suur tänu, härra esimees ma räägin Tamas Meseritši nimel, sest kahjuks ei olnud tal täna võimalik siia tulla, kuid ta soovib, et tema sõnum edastataks. kõigepealt tänan ma härra Flankensteini raportööri tehtud töö eest. tegemist on väga hea raportiga. ma tänan ka variraportööre me nõustume enamike kompromissettepanekutega, mis on esitatud, aga peale selle soovin märkida, et meile meeldib ka raporti põhitekst. nagu raportöör on öelnud, on Albaania viimastel aastatel saavutanud suurt edu, nad on astunud väga palju samme. seda on näha sellest, et Albaania on saanud kandidaatriigi staatuse. sellest hoolimata on vaja teha veel väga palju tööd, et Albaania püsiks sellel edumeelsel rajal ja võiks saavutada Euroopa liikmelisuse. tahaksin nüüd lähemalt rääkida nendest kompromissettepanekutest. kõigepealt ettepanek number kuusteist, kus räägitakse turvalistest riikidest. meie poliitiline fraktsioon on selle nimekirja suhtes kahtlev kui ma ei eksi, siis tegelikult äh, ju alles kestavad debatid selle üle, millised on turvalised riigid ning seetõttu teen ettepaneku kustutada muudatusettepaneku number kuusteist lõpp. enne oleks mõistlik äh, libe ja afeti komisjonis ikkagi arutelud lõpetada ja alles siis äh, midagi sellist väita. tekstis räägitakse mitmes kohas ka keskkonnast. meil on selle üle hea meel üks muudatusettepanek räägib Fjorsa jõest, see on siis ettepanek sada kolmkümmend neli kindlasti tuleks austada Euroopa keskkonnaalaseid standardeid. me toetame ka energia tootmist rohelisel moel, kuid see ei saa olla eesmärk, mida täita iga hinna eest. energiasektorit tuleb arendada, aga mitte ükskõik millise hinnaga ning seetõttu me soovime, et kolleegid toetaksid meie muudatusettepanekuid. Need on siis sada kolmkümmend seitse ja sada kolmkümmend kaheksa, kus just nimelt keskkonnateemast räägitakse, aitäh. härra Epideteos, palun. suur tänu. lugupeetud härra esimees me räägime praegu sellest, kas ja millist edu on saavutanud Albaania. me räägime ka sellest, et Albaania soovib saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. kindlasti me tunnustame Albaania panust ja seda, mida nad oma regioonis on teinud. ma leian, et tegemist on meie jaoks hea naabriga kuid nad ei austa piisavalt Kreeka vähemuste õigusi. Nad ei ole suutnud Kreekaga selgelt kokku leppida ka eksklusiivses majandustsoonis. ja need raskused, mis on olemas juba ammu, on veelgi võimendunud hiljutiste pagulastega seotud probleemide valguses Nendel põhjustel ei saa me seda raportit toetada. aitäh, härra Fleckenstein. härra esimees, lubage mul veel kolm lauset lisada või kolm punkti tegelikult. kõigepealt me kõik ütlesime, et see, mis puudutab kohtuvõimu reformi, selle puhul peaks komisjon tõesti väga tähelepanelikult jälgima, mis täpselt toimub, hoolitsemaks selle eest, et reformiga ikka ka edasi minnakse. ja samamoodi peaks komisjon meile informatsiooni andma, kui meie saaksime abistava käe anda. leppisin kolleeg Kukaniga kokku, kokku, et homme hääletusel teeme me suulise muudatusettepaneku kompromissettepanekule kuus ja need kolm sõna, mis sealt tuleks välja võtta, mis puudutavad rakendamist. ja selle rakendamine on seal kirjas. sest kui me ütleme, et me ootame nii kaua, kuni kõik on rakendunud, siis me teame, et see võtab väga kaua aega, aga nii kaua meie ei taha oodata liitumisläbirääkimiste alustamisega. me soovime et see võetaks vastu, otsustataks parlamendis suure häälteenamusega. me soovime, et rakendamine algaks, aga ära nüüd oodata, kuni kõik on rakendatud, see ei oleks õiglane. ja me teame just, kui suur see ülesanne on. ja veel üks lause selle kohta, mida ütles härra Kukan ja mis puudutas meediaseadust ja mm, Ringhäälingu peadirektori ähm, valimist, siis ka mina olen temaga nõus, et äh, see eelmine seadus, ähm, mis asendamist leidis, oli parem kui eelmine, aga samal ajal tuleb ka õiglaselt öelda, et vaadake, kui palju aastaid osa Albaania poliitilisest klassist lihtsalt äh, selles küsimuses äh, äh, oli piduriks ja sellepärast äh, Te teate, et põhimõtteliselt olen ma teiega nõus, aga me peaksime siiski arvestama ka selle eelnõuga. aitäh ja homme siis hääletusel kohtume uuesti, ütleb esimees. Bosnia ja Hertsegoviina järgmine päevakorrapunkt, Bosnia ja Hertsegoviina ja Kristjan Dan Preda saab sõna. Eh, euh. suur tänu kõikidele poliitilistele fraktsioonidele, kes äh, on läbirääkimistel mind toetanud. pärast hääletust aprillikuu, aprillikuus viisime läbi ka visiidi Bosnia-Hertsegoviinasse meil on esitatud nüüd sellele raportile sada kuuskümmend üheksa muudatusettepanekut ja ma soovin tänada kõiki kolleege ning kõiki poliitilisi fraktsioone, kes neid ettepanekuid esitasid, sest see näitab üles väga suurt huvi. mis puutub sellesse, kuidas on sündmused muutunud viimase aasta jooksul, siis võib öelda, et meie komisjon on tundnud Bosnia-Hertsegoviina vastu lakkamatut huvi seda näitavad ka need rohked muudatusettepanekud, mille ma olen ähm, grupeerinud üheksateistkümnesse äh, kompromissettepanekusse. nii et neid oli sada kuuskümmend üheksa ja nüüd on neid üheksateist. ma proovisin vastu tulla kõikidele poliitilistele fraktsioonidele ning võtta arvesse nende seisukohti. ja kui nüüd rääkida nendest kompromissidest detailsemalt, siis kõigepealt ma tahaksin tänada variraportööre. iga poliitilise fraktsiooni esindajana on variraportöörid teinud väga suurt tööd ja ka Bosnia-Hertsegoviina küsimustega tegelev kolleeg tegi meiega koostööd just nii nagu variraportöörid nüüd aga minnes muudatusettepanekute juurde, eh, siin on mitmeid eh, huvitavaid muudatusettepanekuid, eh, näiteks kandidaatriigi staatus, koordinatsioonimeetmed ja nende muutumine, see, mismoodi on muutunud läbirääkimised seoses sellega, et Horvaatia on saanud liikmesriigiks, siis kompromissettepanekud üks ja kaks minu meelest kindlasti väärivad meie toetust, sest näitavad, et Bosnia-Hertsegoviina on saavutanud edu. tahaksin öelda veel ka seda, et samal nädalal, mil Euroopa Ülemkogu suutis lõpuks jõuda, jõuda kokkuleppele härra Cameroniga kurikuulsa Brexiti asjus, samal nädalal esitas äh, Bosnia-Hertsegoviina oma liitumisavalduse. võib öelda, et tegemist on väga sümboolse nädalaga. ehk siis Bosnia-Hertsegoviina esitas äh, liitumisavalduse ja samal ajal lepiti kokku ka Cameroniga samal poliitilisel maastikul. me teo-, äh, me toetame ja tervitame loomulikult Bosnia-Hertsegoviinat kui kandidaatriiki ja leiame, et nüüd Euroopa Komisjon võiks kiiresti anda omapoolse arvamuse. komisjon muidugi saatis Bosnia-Hertsegoviinale põhjaliku küsimustiku, millele Bosnia-Hertsegoviina peab ka põhjalikult vastama ning see on suur töö, mis võtab äh, palju aega. aga nüüd on see alanud. kompromissettepanekust number kaks äh, räägitakse samuti kandidaat äh, kandidaati staatuse soovimisest ning sellest, mida nõukogu on komisjonile esitanud räägitakse koordinatsioonimeetmetest ja nende äh, muutumisest ning, äh, ning ähm, assotsiatsiooni lepingu läbirääkimiste muutumisest pärast seda, kui Horvaatiast äh, sai liikmesriik. ja räägitakse seal siis ka sellest, et Horvaatia liikmelisus võiks ähm, muuta läbirääkimised nõukogus kergemaks. see see ehk siis ähm, Euroopa Liidu liikmelisus on äh, kõige olulisem punkt äh, siin ja vajab muidugi täielikku konsensust. ja sellega seoses tuleb lahendada mitmed küsimused, mida alati lahendatakse äh, siis, kui keegi soovib saada kandidaatriigiks. volinik Haan on praegu juba Sarajevos ning arutab neid küsimusi ja seda, milline koordinatsioonimehhanism edasiseks tööks valida. sest erinevad üksused peavad harmoneerimise, erinevate õiguslike küsimuste harmoneerimisel tegema koostööd. edasi tahaksin rääkida muudatusettepanekust kolm, kus räägitakse paralleelsest poliitilisest tööst, mida Bosnia-Hertsegoviina peab tegema ja eh, mis hõlmab eh, siis kõiki valimisõiguslikke isikuid, eh, keda ei tohi kuidagi diskrimineerida nende poliitilise või usulise tausta tõttu. siin võetakse arvesse Kopenhaageni kriteeriumeid, Euroopa Liidu õigustikku ning ka inimõiguste temaatikaga seonduvat. Neid printsiipe me meenutasime ka eelmisel aastal föderalism, detsentraliseerimine eh, ja legitiimne esindatus. raske oli saavutada kokkulepet kompromissettepaneku osas, mis puudutas üldvalimisi ja kohalikke valimusi, valimisi. Eh, ja selle kohta esitati siis muudatusettepanekud sada kuuskümmend kaheksa, sada kuuskümmend üheksa, hääletus näitab, milliseks kujuneb eh, lõpptulemus aga praegu tundub mulle, et ei peaks olema mingit probleemi sellega, kui räägitakse sellest, et valitud isikud peavad äh, esindama kõiki valimisõiguslikke kodanikke. sotsiaaldemokraadid äh, ilmselt äh, saavutavad oodatud solidaarsuse selles küsimuses. praegu paistab, et et kohalikud valimised võtavad arvesse ka seda, et äh, esindatus tõesti peab olema äh, legitiimne ning vastama ka meie õigus, õiguslikule. siis tuleb äh, kompromiss number neli, mis puudutab referendumi korraldamist. selline referendum seaks ohtu äh, Bosnia-Hertsegoviina eh, tee Euroopa Liidu liikmelisusele. paljud kompromissettepanekud puudutavad korruptsiooniga võitlemist, see on kahtlemata väga delikaatne küsimus, siis räägitakse kohtureformist, mm, võitlusest terrorismiga ja haldusreformist. iga kord, kui räägitakse korruptsioonist, tuleb aru saada, et tegemist ei ole ainult partei, parteipoliitilise probleemiga sellepärast, et korruptsiooni äh, kor,, äh, kuid korruptsiooni allikaks siiski on äh, parteipoliitika. kuna siin on üheksateist kompromissettepanekut ja ma ei saa neist kõigist rääkida, siis ma räägin teile veel kompromissettepanekust üksteist ja mis ütleb siis seda, et tuleb tagada inimõiguste ja põhivabaduste kaitse. siin räägitakse eraldi sellest, et ei või diskrimineerida kreeklasi ja viidatakse Strasbourgis asuva inimõiguste kohtu otsusele, mida Bosnia-Hertsegoviina ei ole seni hakanud rakendama. siis on kompromissettepanek kuusteist, kus öeldakse, et me tunneme muret sõnavabaduse ja meediavabaduse pärast ning ütleme, et meedias peavad töötama sõltumatud ja professionaalsed isikud. siis on veel vaja rääkida finantsolukorrast ja ehk siis sellest, et avaliku sektori rahastusega on väga suuri probleeme, avalikul sektoril ei ole piisavalt raha, kuid praegu ma sellega ka piirdun, ma loodan, et see raport saavutab suure toetuse, see on kindlasti Bosnia-Hertsegoviinale kasulik, suur tänu! sõna saab härra Kukan als ersten Redner. Thank you, Mr Chairman, very brief. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt kõigepealt ma tänan raportööri selle suurepärase töö eest, me kõik kiidame teda. mul on väga hea meel selle üle, et selles raportis tuuakse selgelt välja, mida Bosnia-Hertsegoviina on viimastel kuudel saavutanud. ning et seal ei rõhutata nii väga seda, kui palju peab Bosnia-Hertsegoviina veel pingutama, et saada Euroopa Liidu liikmeks reformiprotsess käib ju käsikäes sellega, et Bosnia-Hertsegoviina jõuab ka liikmelisuse teel pisut edasi. see riik peab keskenduma oma reformidele, ennekõike kohtureformile ja võitlusele korruptsiooniga. selles raportis tuuakse väga õigesti välja teatud kindlad probleemid, ennekõike see, et ei ole ikka veel rakendatud Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendit, mis on Bosnia-Hertsegoviina vastu tehtud ja seetõttu on jätkuvalt võimalik eh, nende isikute diskrimineerimine, kelle diskrimineerimist eh, kohtuotsusega ette heideti. meie peamine eesmärk on aga eh, teha nii, et Bosnia-Hertsegoviina suudaks kaitsta ja tunnustada kõiki oma kodanikke, mitte ainult ühiskonna teatud osi väga tähtis on rõhutada ka seda, kui oluline on parlamentidevaheline koostöö ning Bosnia-Hertsegoviina parlamendi koostöö väliste üksuste ja organitega. ma loodan, et Bosnia-Hertsegoviina parlament võtab vast-, varsti vastu ka uue kodukorra, aitäh! suur tänu kõigepealt tahaksin tänada kolleegi Kristjan Predat tehtud töö eest. koostöö kompromisside vallas on olnud väga hea, enamike meie ettepanekutega on arvestatud, rõhutatud on korruptsioonivastast võitlust, kaasavat ja mittediskrimineerivat haridussüsteemi kõikidele lastele ning vähemuste kaitset, muuhulgas ka LGBT kogukondi samamoodi meediapluralismi tagamine. aga meie ettepanek on osade kaupa hääletamist. meie ettepanek on välja jätta fraas free constitution of people and others, sest me saame aru, et seda on juba käsitletud raporti teises punktis aga me leiame, et seda ei tuleks kasutada uue valimisseaduse ettepaneku raames. meie parlament on alati selgelt öelnud, et residentsusel tuginevad õigused valimistel osaleda tuleks valimisseadusest kõrvaldada. see on kooskõlas ka Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusega me soovime oma sõnumis olla üksmeelsed ja kasutada viidet kõikidele kodanikele, kui me räägime valimisseadusest. üldiselt ma leian, et tegemist on üksmeelse raportiga, millega tunnustate Bosnia-Hertsegoviina seniseid arenguid ja viidatakse, millistele, milliseid reforme on veel vaja. meie parlamendi suurim eelis on objektiivselt kajastada iga riigi edusamme. me peame neid reegleid järgima, kui me tahame jääda kohalikele osapooltele usaldusväärseks partneriteks ja samamoodi vaatavad meie poole ju kõik Bosnia-Hertsegoviina kodanikud. meie töötame selle nimel, et Euroopas valitseks rahu, kus austatakse põhiõigusi kõikidele Bosnia-Hertsegoviina elanikele, aitäh! aitäh, proua Vautmans! suur tänu! kõigepealt vabandage mind, vabandage, et minu kolleeg härra Raadas siin ei ole ja teiseks suur tänu ka härra Predale üheksateistkümne tasakaaluka muudatusettepaneku kompromissi eest. kasutan võimalust, et veel kord tunnustada Bosnia-Hertsegoviinat eest, äh, liikmelisustaotluse esitamise eest ning äh, toetame igati Bosnia-Hertsegoviinat Euroopa Liidu tulevase liikmena. Bosnia-Hertsegoviina on teinud märkimisväärseid edusamme, aga olukord on jätkuvalt keerukas. ikka ei ole veel selge, kuidas koordinatsioonimeetmed toimivad riigis on mitmeid probleeme, vaesus, äärmiselt keerukas ülesehitus. Need väljakutsed mõjutavad ka läbirääkimiste protsessi Euroopa Liiduga liitumisel. liitumisprotsess on edukam, kui lahendatakse need probleemid, millega praegu Bosnia-Hertsegoviina silmitsi seisab. toome välja näiteks kaheksakümne seitsme tuhande viiesaja sisepagulase olukorra ning äh, Bosnia-Hertsegoviinast pärit pagulaste olukorra naaberriikides ning on ka väga kõrge arv kadunud inimesi ja selles vallas on arengud olnud väga aeglased. ametivõimud peavad tõhusalt koostööd tegema erinevate osapoolte vahel ning äh, selles vallas rohkem pingutama, aitäh. härra Šoltes järgmisena. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada härra Predat ja ka variraportööre konstruktiivse dialoogi ja koostöö eest, mis siiani on väga hästi toiminud arutelud meie kohtumistel olid väga huvitavad, jõudsime teatud kokkulepeteni ja oleme otsustanud oma erimeelsustega muude juhtudel leppida. riik peaks jõulisemalt võitlema korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, parandada tuleks majanduse olukorda ning vähenema peaks töötuse määr. seetõttu inimesed ju üldse riigist välja kolivad. lisaks tuleks pingutada selle nimel, et õigussüsteem oleks jätkuvalt sõltumatu. Radžitši kaasuse puhul näiteks võib rääkida poliitilisest motivatsioonist ja see võib tekitada probleeme pidades silmas eh, sõltumatut kohtuvõimu, teemasid, mida käsitleda on veel, aga ma ei taha olla liiga negatiivne, ma usun, et raportöör on püüdnud keskenduda siin eh, ka positiivsele ja ma arvan, et eh, meie oma töös variraportööridena oleme samamoodi üritanud seda positiivset joont hoida riik on nüüd ametlikult esitanud liitumispalve Euroopa Liidule ja ma arvan, et äh, see aitab ka olukorda riigis parandada, aga loomulikult meie peame ulatama abikäe Bosnia-Hertsegoviinale. räägin nüüd ka kompromissettepanekutest. enamikel juhtudel saavutasime üksmeele, aga teatud kompromissettepanekute puhul me ei nõustu selle tekstiga. see puudutab kompromissi number kolm. kus on juttu teatud põhimõtetest, mil, mida riigis, millest riigis lähtutakse. siin räägitakse Seidis Finchi kaasusest ja ma arvan, et riigi institutsioonid peaksid kandma täit vastutust. me peame neid toetama oma ülesannete täitmisel. see ei ole võimalik, kui me toetame ainult äh, eetilisi põhimõtteid, etnilisi põhimõtteid, vabandust, see viib diskrimineerimiseni ning äh, külmutab igasuguse võimaluse Euroopa Liidu läbirääkimistel areneda. kui see tekst jääb äh, praegusel kujul, siis me ei saa seda toetada, kui toimub hääletus. lisaks viitan ka kompromissettepanekule kaheksateist, kus on juttu teatud keskkonna aspektidest meile see mõte väga meeldib ja tekst on ka hea, aga siin mainitakse ainult Bosaski Broti, aga see ei ole ju ainukene teema. loomulikult äh, me võime siin välja tuua terve probleemide loetelu ja need peaksid raportis olema ka kaasatud, aitäh. aitäh, härra Plenkovitš. Lepa, gospodine predsedavajuči, prije svega želim čestitati našem kolleeg-. suur tänu kõigepealt äh, sooviksin õnnitleda härra Predat ja kõiki variraportööre. ja ka Portsja ja Hertsegoviina delegatsiooni juhti härra Pitsulat. oluline on, et nüüd, kus komisjon oma raporti avaldas Bosnia edusammude kohta, arvestades ka sellega, et veebruaris Bosnia ja Hertsegoviina esitasid liitumispalve, tuleb nõukogule ja Hollandi eesistujale saata sõnum, et seda liitumispalvet ka läbi vaadataks nii, nagu seda näeb ette artikkel nelikümmend üheksa või artikkel kuusteist Euroopa Liidu toimimise lepingus. ja et see, et seda taotlust koheldaks nii, nagu ka varasemaid taotlusi viivitamatult nõukogus. oluline on, et Hollandi eesistumise jooksul nõukogu paluks komisjonil koostada arvamust. ma olen veendunud, et et koostöö ja assotsieerimisleping on siin märkimisväärse tähtsusega ning julgustan Bosnia-Hertsegoviinat täiendavaid reforme läbi viima. laiali tuleks saata küsimustikud, mis puudutavad, mis puudutab laienemislepingut ja laienemist, siis see on äärmiselt äh, keerukas. selleks on vaja, et taotlejariigi kõik institutsioonid panustaksid sel määral, et see muutub Bosnia-Hertsegoviina jaoks eluliselt oluliseks. Euroopa Liiduga liitumine ei ole oluline mitte ainult Bosnia ja Hertsegoviina kodanikele, vaid ka riigi püsimajäämise jaoks, arvestades neid separatistlikke tuuli, mis seal puhuvad. kuulsin, et äh, nii nagu eelmisel aastalgi, oli ka tänavu Erakanil teatud äh, kahtlusi seoses äh, valijatega. siin on meil põhimõtteline erimeelsus. erinevus riigis valitseva tegelikkuse ja selle olukorra vahel, mida inimesed sooviksid tegelikkusena näha. kõigepealt tuleb austada põhiseadust. ning oluline on ka kõikide valijate võrdne kohtlemine, eriti kui me räägime põhiseadusreformist mul on väga hea meel, et volinik Haan on täna Sarajevos. tema kohtumised äh, valitsuse esindajatega avaldavad kindlasti protsessile positiivset mõju. see ei toeta mitte ainult uue, uut lähenemist reformidele, vaid ta suudab ka suhelda härra Isab Kevitšiga arengute osas ning äh, soovitada koordinatsioonimehhanismi kõikidel valitsustasanditel. mainiksin ka põgenike tagasisaatmise teemat, põgenike tagasisaatmist Bosnia ja Hertsegoviinasse, eriti just äh, bosnialasi ja Horvaate teatud eh, edusamme on tehtud, tunnustan siin härra Jordashi tehtud tööd, aga rahvusvaheline kogukond peaks siin ulatama abikäe, et luua positiivsed tingimused selleks, et tagasisaatmine tõepoolest käivituks. see protsess peaks olema palju tõhusam ja läbipaistvam. ma loodan, et ka fraktsioonide ja Bosnia-Hertsegoviina partnerite läbirääkimiste käigus võetakse vastu uus valimisseadus, mis on riigi toimimiseks äärmiselt oluline. ma loodan ka, et komisjoniga läbirääkimiste käigus jõutakse ka lahendusteni destabiliseerimise ja assotsiatsiooni leppe osas. see puudutab ka Horvaatiat, meie oleme pidanud läbirääkimisi viimased kaks aastat ning tulevikus anname oma parima Bosnia ja Hertsegoviina hüvanguks, selleks et nad saaksid Euroopa Liiduga veelgi lähedasemaks muutuda, niipea kui võimalik, aitäh! järgmisena härra Pitsula, palun. Nakon kruga pregovora pohvalio bi napor izvjestitelja gospodina. suur tänu. pärast esimest läbirääkimiste vooru sooviksin õnnitleda härra Predat väga hästi tehtud objektiivse töö eest selle Bosnia-Hertsegoviina raporti puhul. eelmine aasta oli positiivne aasta. kõik Bosnia-Hertsegoviina riigi juhid võtsid endale kohustuse reformida pärast seda, kui allkirjastati assotsiatsioonileping. Bosnia-Hertsegoviina on nüüd esitanud täisliikmelisuse palve ja see tõendab veel kord, et nad soovivad Daytoni lepingust lahkuda. me kõik peame nende püüdlusi toetama ja neid igati aitama. me eeldame, et härra Haan on edukas Bosnia-Hertsegoviina juhtidega suheldes. reformikavade elluviimine jätkub samamoodi assotsiatsiooni ja liitumisleping vajab veel kinnitust. on ka lahtisi küsimusi. näiteks näiteks rahvaloendus, mida on oodatud juba aastaid. riigi tasandil on praegusel hetkel võimatu läbi viia või ehitada, üles ehitada toimivat taristut. probleeme on ka informaatorite kaitsega ning kõige olulisem on just kohtureform. peaksime tegema ettevalmistusi ka valimisseaduse ja põhiseaduse reformi osas, mis muudaks Bosnia ja Hertsegoviina toimivaks riigiks, kus lähtutakse lähimusest, võrdsusest, föderalismist ja kõikide kodanike vahelisest võrdsusest. ma vabandan, et me ei suutnud luua Bosnia ja Hertsegoviinaga parlamendi ühendust, aga me ei saanud leppida Daytoni lepingut sätetega mis nägid ette sellise etnilise rahvaloenduse. loodetavasti meie ühine töö viib ühiste eesmärkideni Euroopa tulevikus, aitäh! härra Howitt viimasena. aitäh, soovin toetada oma kolleegi härra Kaani ta kõneles meie fraktsiooni nimel, kui ta viitas sellele tundlikule teemale, kasutatakse fraasi constituent people, ma kuulasin ära vastuse meiele probleem, meie probleemile ja meie fraktsioon tõesti soovib leida kompromissi, mis on kõigile vastuvõetav. ühelt poolt me tahame tagada, et lähtutaks Daytonist ja põhiseadusest, nagu härra Plankovitš ka ütles, aga teisalt soovime jõuda ka selleni, et Bosnia ja Hertsegoviina liituks äh, Euroopa Liiduga. eelmisel aastal meie fraktsioon leidis, et parlamendi raportis ei tul-, ei olnud hea kasutada väljendit constituent people kuigi mõned komisjoni liikmed seda soovisid, ka meie fraktsiooni liikmed olid erineval seisukohal. nüüd härra Kaan soovib, et seda fraasi kasutataks, et me jõuaksime üksmeelse seisukohani parlamendis, aga me ei taha seda sama sõnastust kogu aeg kasutada, me tahame, et meil oleks üks selge mõiste ja loodetavasti äh, nii Rahvapartei kolleegid kui ka teised mõistavad, et meie fraktsiooni seisukoht on muutunud ja minu arvates ei ole mõistlik, et me siin üksteisele vastanduksime, me lihtsalt peame leidma kompromissi, sest lõppude lõpuks ütleme me Bosnia-Hertsegoviina erinevatele rühmadele, et samamoodi teie peate jõudma kompromissini ja meie peame siin olema näiteks kui me leiame siin ise lahenduse, aitäh. aitäh ja aga tundub, et siiamaani ei ole piisavalt hästi kasutatud neid võimalusi, sest äh, muidu oleks ju ammu juba lahendatud ja komisjon, palun, jah, aitäh, hästi lühidalt. Äh, valijate kohta komisjon on uurinud äh, olukorda ja Bosnia-Hertsegoviinal on kohustus Daytonist Brüsselisse tulla, see tähendab seda, et etnilist küsimust tuleb vähendada ja suurendada kodaniku poolt äh, põhiseaduses. ja kõik see valijate küsimus ja kogu see äh, blokeerimise võimalus on endaga kaasa toonud selle, et riik ei toimi ja sellest tuleb nüüd üle saada, kui äh, Bosnia-Hertsegoviina soovib Euroopa Liidu kursil jätkata. see on meie seisukoht. tõesti, see valijate liiga suur esiletoomine ei ole võimalus Daytonilt üle minna Brüsselile ku- ja sellest äh, probleemist tuleb üle saada, muidu ei ole võimalik Bosnial Euroopa Liidu kursil jätkata, aitäh! härra Preda, palun lõpetuseks. Ah, no j'avais entendu ma äh, kuulsin, kuulasin kõik ära, oleksin võinud juba alustada, olgu pealegi, hea küll. aitäh kõigile, kes sõna võtsid. tegelikult on raske neid sõnavõtte kuidagi sünteesida sest me oleme koos äh, kaua aega töötanud ja praegu võin ma öelda lihtsalt seda, et eelmisel aastal me leppisime kokku, me leppisime kokku, et teatud äh, teemad jäävad kõrvale. et me ei räägi näiteks äh, põhiseaduslikust reformist, vaid me keskendume sotsiaalmajanduslikele reformidele. ehk siis me kasutame valemit, mida armastavad meie sõbrad sotsiaaldemokraadid nüüd aga on jäänud ainsaks tüliõunaks just nimelt see, et me viitame valijatele ja need või see kontseptsioon on ju seotud põhiseadusega. aga teisest küljest võib öelda, et tegemist on visiooniga, mida see riik on kaua aega edendanud, ehk siis põhiseaduslikule, põhiseadusliku poliitikaga mina isiklikult tervitan asjaolu, et sotsiaaldemokraadid on hakanud ennast liigutama ning on ähm, teinud jõupingutusi ja võtnud omaks selle, et me vähemalt ühe korra võime viidata äh, valijaskonnale. ma kuulasin ka seda, mida ütles Richard Howitt ja ta ütles, et äh, piisab, äh, kui selles tekstis äh, lihtsalt mainida valijaid. ma kavatsen seda sotsiaaldemokraatidega läbirääkimistel järgmine kord kasutada, sest üheksakümne viiel protsendil juhtudest ütlevad sotsiaaldemokraadid, et midagi sellist teksti ei pane. nii et Richard, ma räägin sellest viitest muidugi sellise viite saab siia sisse panna ainult hääletamise läbi. ehk siis, äh, kellest me räägime, me räägime valijatest. aga tegelik probleem on ikkagi ju selles, et kahjuks on kõik, kuidas ma ütlen, kahjuks kogu seda tööd blokeerib see, millest rääkis härra Peetsula meie töö on praktikas blokeeritud, seda takistatakse sellepärast, et praegu on ju probleeme rahvaloenduse selle andmetega, nende kogutud andmete vastu vaieldakse. kuidas nüüd öelda? kui me räägime, kui me võtame aluseks, et viide valijaskonnale on teisejärguline, meie töö on ennekõike tehniline, siis on meil võimalik ka Bosnia-Hertsegoviina põhiseadusega seonduvaid küsimusi eh, tõlgendada teisiti, ilma liigset eh, poleemikat loomata. siis me saaksime kasutada sellist eh, lihtsat valemit, kus me saaksime samas rääkida ka etnilistest vähemustest. aga ma ei saa samas sellest suhtumisest aru, tegemist on ju väga jäiga tegemist on väga jäiga vaatega ja see läheb vastuollu sellega, mida on öelnud Euroopa Komisjon. me ei piisa sellest, kui me lihtsalt viitame, kui me lihtsalt viitame valijaskonnale, ilma et me räägiksime etnilistest vähemustest, mis on poliitiline probleem. praegu käivad selles riigis tähtsad poliitilised läbirääkimised ja ei ole ju võimalik, et selle protsessi käigus lihtsalt keeldutakse tõde tunnistamast ma ootan kärsitult juba homset hääletamist ja võin teile veel kord öelda, et ma tunnustan kõiki oma sõpru erinevatest poliitilistest fraktsioonidest selle eest, et nad mind selles töös aitasid. Nende panus on mulle oluline, see aitas jõuda kompromissideni ja ma tahaksin nüüd korrata seda, mida ma ütlesin alguses, meil oli äh, sada kuuskümmend üheksa muudatusettepanekut, millest jäi järgi äh, väike arv kompromisse ja see on väga hea tulemus, aitäh. härra Plenkovitš. Äh, härra Plenkovitš palus sõna, kuigi reeglid seda ette ei näe. Just aitäh, kui ma saan lihtsalt lühidalt kommenteerida küsimust, mis ei ole ei väga tehniline ega väga kõrgelt poliitiline, siis tahaksin ma öelda seda, et ma nõustun sellega, mida härra Preda, meie raportöör, ütles, aga tahaksin kommenteerida seda, mida on öelnud Euroopa Komisjon. loomulikult me töötame selle nimel ja selles suunas, et Bosnia-Hertsegoviina lõpuks saavutaks liikmelisuse. võib-olla ma ei tööta selle küsimusega nii, nagu teie igapäevaselt aga ikkagi oleks mulle väga meeldinud, kui te oleksite rääkinud ka sellest, mida volinik Haan täna Sarajevos räägib, milliseid signaale ta soovib sealsetele valijatele edastada. tegemist on üliolulise visiidiga ja see kindlasti mõjutab ka põhiseaduslikku debatti Bosnia-Hertsegoviinas. teiseks teeks mulle väga suurt heameelt, kui te saaksite, kui te saaksite nõukogult mandaadi alustada läbirääkimisi. see oleks suurepärane seni on komisjon olnud väga abivalmis ja tänu sellele abile sai Bosnia-Hertsegoviina ka äh, ametliku liitumistaotluse esitada. tegemist äh, ei ole küsimusega, mis on ette otsustatud, äh, kus kõik on juba selge ning seetõttu teeb meile tõesti väga suurt heameelt see, et volinik töötab Bosnia-Hertsegoviina hüvanguks mitte ainult Brüsselis, vaid nüüd ka Ähm, nende pealinnas, sest sellest tööst on kasu kõigile Bosnia-Hertsegoviina valijatele, aitäh! aitäh! tõesti väga tähtis on Daytonist kaugemale minna, sest Daytonist ei piisa enam, Daytonist piisas selleks, et sõda lõpetada, aga Daytonist ei piisa selleks, et tulevikku vaadata sellepärast tuleb edasi minna ja selleks, et see õnnestuks, tuleb kõigepealt sisepoliitiline protsess Bosnia-Hertsegoviinas äh, käima lükata. kui seda ei juhtu, siis on väga raske endale ette kujutada, et Bosnia-Hertsegoviinast saab liikmesriik. ma arvan, et see on täiesti selge ja kõik sõltub ka sealsete vastutavate tegevusest, ei ole vaja siin äh, äh, valesid ootusid äh, teha, kui ise ei olda valmis neid probleeme, neid põhimõttelisi küsimusi eelnevalt lahendama. me oleme juba liiga palju liikmesriike vastu võtnud, äh, mille puhul tuli veel hiljem hakata probleeme lahendama, nii et seda me ei saa endale enam lubada, sellepärast tuleb äh, probleemid lahendada eelnevalt ja seda tuleb ka selgelt välja tuua. veel üks vahemärkus ka minu poolt, äh, lugesin just et Investia, Vene ajaleht Investia, mis venne, enne oli valitsusemeelne, võib-olla nüüd ka veel, aga seal on kirjas, et aprillis äh, toimub äh, majanduskonverents Krimmil ja et Euroopa Parlamendi delegatsioon läheb sinna, ma tahan sinna öelda, et kohe siia juurde öelda, et kindlasti ei ole tegemist delegatsiooniga, tegemist on üksikute lii-, liikmetega, kes sinna lähevad, aga nemad ei saa väita, et nemad on seal Euroopa Parlamendi nimel. kui olete nõus, siis me paneksime selle veebilehele kirja selleks, et see oleks selge. jah, nõus, hästi. järgmine päevakorrapunkt, päevakorrapunkt number kuus milleks on uus kaugele vaatav innovaatiline kaubanduse ja investeeringute tulevikustrateegia. issand jumal, milline pealkiri! uus kaugele vaatav ja innovaatiline. ma ei ole kunagi näinud äh, kaugele vaatavat äh, vana strateegiat. nii et siin ei ole mitte mingit loogikat selles pealkirjas. Tokyo Saifi on meie raportöör palun, teil on sõna. Merci, monsieur president, de vos suur tänu, härra esimees, nende esialgsete märkuste eest, kuigi need olid pisut halvustavad lugupeetud kolleegid, lubage kõigepealt rääkida siis sellest, et Euroopa Liidu kaubanduspoliitika on tihedalt seotud meie välispoliitikaga ja aitab kaitsta meie huve ja väärtusi. tegemist on äh, siis väärtustega, mille leiame ka uutest ähm, kaubanduspoliitilistest dokumentidest ja uus strateegia tuli välja neljateistkümnendal oktoobril kaks tuhat viisteist. me oleme välja töötanud kaubanduspoliitika lähiaastateks. selles, ähm, selles eelnõus tahaksime rääkida just rahvusvahelisest kaubandusest ja välispoliitilistest eesmärkidest ning sellest, millised on meie rahvusvahelise tegevuse eesmärgid üldse. igas paragrahvis on räägitud ühest kesksest ideest, ja äh, ennekõike on siis oluline see, et me saavutaksime sidususe Euroopa Liidu poliitika ja Euroopa Liidu rahvusvahelise kaubanduspoliitika vahel, nii et me suudaksime sealjuures kaitsta oma tähtsaid väärtusi teiseks eh, soovin ma rõhutada seda, kui oluline on rakendada olemasolevaid kaubanduslepinguid, sest see toob kaasa kestliku arengu ja aitab eh, saavutada nii sotsiaalseid, eh, ühiskonnaalaseid kui keskkonnaalaseid eesmärke. lõpuks on oluline rõhutada seda, et tuleb koordineerida erinevaid välispoliitilisi tegevusi ning Euroopa Komisjon peab omalt poolt jälgima, et see töö toimuks läbipaistvalt neil, me, meile on esitatud ka muudatusettepanekud selle raporti kohta, millest koostasime neliteist kompromissettepanekut. ja nendes neljateistkümnes kompromissis on olemas enamik muudatusettepanekuid. ma loodan, et enamik poliitilisi fraktsioone saab mind toetada ja lõpetuseks tänan ma variraportööre, kellega me tegime suurepärast koostööd ning jään nüüd ootama teie märkusi, tähelepanekuid ja küsimusi, aitäh! aitäh! kellel on innovatiivne ettepanek tuleviku kohta? härra Panseri. mina asendan äh, kolleeg Finfeidit, kellel ei ole täna võimalik äh, kohal olla. suur tänu proua Saifile tehtud töö eest tegemist on äh, tasakaalus hea raportiga. ka meie leiame, et äh, rahvusvahelist kaubandust tuleb seostada inimõiguste ja põhiõiguste kaitsega ja kestliku arengu toetamisega. muidugi tuleb jätta nüüd võimalus Euroopa Parlamendile kaubanduslepingud üle vaadata ja oma hinnang anda selleks, et kaubanduslepingud muutuksid läbipaistvamaks ja kodanikele arusaadavamaks. me tegime üheksa muudatusettepanekut, mille puhul me tahtsime just erilisi küsimusi välja tuua, kolme punkti. inimõigusi, töövõtjate õigusi ja mitmetasandilist äh, keskkonda. mis puudutab inimõigusi, siis me palusime, et toodaks välja inimõiguste universaalsus ja kehtivus äh, kõigile siis eelmise aasta märtsikuus Euroopa Parlament juba ütles, et kohustuslikud inimõiguste klauslid tuleks Euroopa Liidu kaubandussuhetesse sisse kirjutada. mis puudutab tööõigust, siis me meenutasime oma muudatusettepanekuga, et kinni tuleb pidada ILO põhinormidest ja et ära tuleb kuulata sotsiaalpartnereid, nendega tuleb infot vahendada ning äh, samamoodi tuleb teha koordineerivat tööd komisjoniga. siis tõime välja ka mitmetasandilise mõõtme, äh, soovisime, et meie kaubanduspoliitika oleks jätkusuutliku arengu tegevuskavaga kooskõlas. peale selle on tähtis, et äh, eelmise aasta detsembrikuus Doha voorul vastu võetud äh, kokkulepetest kinni peetakse. peaaegu kõik ettepanekud on ka raportis üle võetud ja suur tänu selle eest proua Saifile. suur tänu, et ta äh, väga hästi koordineeris meie variraportööride tööd ja meil õnnestus niigi head teksti juba veelgi parandada. aitäh! mul on ka üks märkus, ütleb esimees. see puudutab kompromisse, kompromissettepanek kolmteist, mis puudutab relvaeksporti. see on Euroopa Parlamendi vana soov, et relvaeksport Euroopa Liidu tasandil oleks siduvalt reguleeritud ja et kõik need erandid, mis meil on relvade kaubanduse kohta, ära kaotataks, nii et see Euroopa Liidu käitumisjuhis relvade kaubanduse puhul peaks olema nõue, mis peaks olema selles raportis kirjas. et punkti kolmteist kirjutatakse sisse, et me nõuame, et Euroopa Liidu relvaekspordi äh, käitumisjuhis oleks siduv proua raportöör, äkki te saaksite selle kompromissettepanekusse sisse kirjutada? jah. suur tänu, rohkem sõnavõtusoove ei ole, proua Saifi, kas te soovite veel kokkuvõtte teha? Euh, jah, väga kiiresti, härra esimees. tahaksin kõigepealt ähm, vastata teie taotlusele, ma vaatan selle asja üle tegemist on keeruka teemaga, aga kindlasti ma vaatan selle üle ja vastan siis teile. ma tänan, ma tänan härra Panseerit koostöö eest selle teemaga, tegemist oli keerulise küsimusega ja ma tänan ka teisi kolleege, kes mind aitasid, aitäh! suur tänu! ja koosolek on sellega lõppenud. kohtume homme hommikul hääletusel.